seadus on vastuolus rahvusvaheliste konventsioonidega, millega Leedu ise on ühinenud. ja Euroopa Parlamendi äh, poolakad peaksid äh, selle küsimuse tõstatama ja nõudma debatti, nõudma, et kõikide õiguste, äh, õigusi austataks suur aitäh teile, härra Siobro, sellega on lõppenud üheminutiliste kõnede äh, voor ja me jõuame viimase päevakorrapunktini täna õhtul, õhtusel sessioonil ning selleks on äh, Pärsia lahe äh, koostöö Nõukogu ja Euroopa Liidu vahelised suhted ning selle raporti autoriks on Dominique Baudis, Baudis, kellel on sõnavõtuks neli minutit. suur tänu. tahaksin toonitada, et see raport on erinevate fraktsioonide konstruktiivse töö vili ja tahaksin koostöös tänada härra Howitit, proua Prebolsi, Brandnerit äh, ning proua Jäätelmäge. raport puudutab äh, üldist strateegiat Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöö nõukogu suhetes meie töö sai alguse juba mitu kuud tagasi, see tähendab seda, et enne neid äh, Araabia maad puudutavaid sündmusi, viimaseid sündmusi, äh, enne neid võimsaid meeleavaldusi, äh, mille eesmärk on nõuda suuremat inimõiguste austamist ja demokraatiat. me ja veel enne, kui me alustasime oma tööga Ähm, enne kui need viimased sündmused aset leidsid, tõstatasime me oma arutlustes neid küsimusi, äh, mis on praeguste mässude aluseks, diskrimineerimine soolisel või usulisel alusel, samuti toonitasime me tööõiguse tähtsust, õigust ühineda äh, südametunnistuse ja arvamusevabadust, naiste õigusi, äh, õigussüsteemi reformi, surmanuhtluse kaotamist ning poliitilisi õigusi. nüüd äh, jälgides seda, kuidas Bahreini sündmused kulgevad, kuidas mässulisi maha surutaks, äh, kuidas äh, naaberriikides on toimunud sõjalisi sekkumisi, on väga tähtis avaldada toetust nendele meeleavaldajatele, kes võitlevad vabaduse eest. Nende võitlus on täiesti seaduspärane ning seetõttu tuleb Bahreini ametivõimude eh, reaktsioon hukka mõista ning samuti hukka mõista nende riikide sõjaline interventsioon, kes on tulnud Bahreini võimudele appi me toetame täiel määral üleminekuprotsesse, mis on suunatud demokraatiale. loomulikult äh, meie raport äh, on suunatud eelkõige pikemas perspektiivis äh, välja tööta-, vajaminevale strateegiale, see puudutab koostööd hariduse, teadusvallas ning regionaalpoliitika vallas geopoliitika seisukohast tuleb arvestada eh, ohtudega, Pärsia lahe piirkonnas on eh, Iraan eh, ja Iisrael ohuallikad, me soovime eelkõige, et Iraanis ei töötataks välja tuumarelva ning värsilaheriigid muide, mis moodustavad suure osa Araabia liiga riikidest, saavad väga tähtsat rolli mängida äh, Araabia maade rahuprotsessis ja energiaküsimuses, peab ütlema, et ähm, Pärsia lahe riigid on Euroopa Liidu esimesed energiaallikatega varustajad, aga me peame teadma ka seda, et naftaressursid vähenevad ning äh, me tänu äh, taastuvallikate kasutuselevõtule saame meie oma kogemusi omakorda Pärsia lahe riikidele anda. hariduskoostöö on samuti üks meie prioriteete. me oleme praegu äh, abistanud äh, USA ülikoole, kes on piirkonda äh, jõudnud, kuid kahjuks oleme me oma äh, Äh, haridustoega maha jäänud. ainult äh, kaheksa üliõpilast Pärsia lahe riikidest on eelmisel aastal vahetusprogrammi kaudu Euroopasse õppima tulnud. Mm, samuti tuleb äh, tegutseda regionaalpoliitika valdkonnas Euroopa Liidul on kindlasti oma kogemusi jagada, oskusteadmisi üle anda ja lõpuks soovime sõlmida vabakaubanduse lepingu, mida on juba kakskümmend aastat läbi räägitud. tänan. suur tänu, härra Boriss. nüüd anname sõna vaba mikrofoni taotlejatele. härra Paška, palun. suur tänu, president, volinik Pärsia lahe riikidel on suur majanduspotentsiaal ning äh, nad pakuvad mitmeid koostöövõimalusi Euroopa Liidule. Pärsia lahe koostöönõukogu ning Euroopa Liit soovivad kaubandustöö, koostööd parandada, äh, kuid küsimus on selles, kas me suudame selgeks teha Pärsialae koostöönõukogule, mis on meie prioriteetid ja eh, kas me saame eh, need riigid kuulama panna, me muidu jagame mitmeid arvamusi ja meil on ühiseid eh, seisukohti majandusküsimustes ja me teame, et me saame kindlasti palju rohkem ära teha, et tõhustada koostööd Euroopa Liidu ja Pärsialae koostöönõukogu vahel ning Pärsialae riikide vahel. kui me seda suudaksime, muutuks äh, ähm, meie suhted ka äh, mõõduka islamism, isma, islamismiga. suur tänu ja nüüd härra Segedi. suur aitäh, president. minagi toetan mõtet sõlmida vabakaubandusleping Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahel. Pärsia lahe koostöönõukogu on oluline kaubanduspartner meie jaoks juba sellepärast, et neil on äh, suured naftareservid. tähtis on tihendada kaubandussidemeid, otsida uusi partnereid, uusi turge ja seal, kus Euroopa Liidul juba on oluline roll mängida, tuleb suhteid tugevdada. meie kaubandusläbirääkimised on kestnud juba kakskümmend aastat, nüüd tuleb nad edukalt lõpule viia, see jõuab mõlemalt poolt olulisi jõupingutusi. ummikseisust tuleb üle saada ja Euroopa Liit peab muutuma konkurentsivõimeliseks partneriks USA-le ja Hiinale nimetatud piirkonnas. me peame endale leidma oma turuniši ning oma turuosalust suurene, suurendama. tänan. suur tänu, härra Segedi. härra Vassescu, palun. proua Vassescu, suur tänu, härra president hakatuseks tahaksin härra Bodisi tänada raporti eest. parlament äh, toetab mõtet jätkata äh, läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahel. Bahreini sündmused näitavad, et poliitilist äh, dialoogi kahe organisatsiooni vahel tuleb samuti tõhustada. kuus araabia riiki on näidanud, et nad on valmis rahumeelselt Äh, ühiskonda reformima, täiustama inimõigusi. praegused Pärsia lahe sündmused, Vahemere lõunakanda sündmused mõjutavad ka Euroopa Liidu naftaga varustamist. meil on vaja nende äh, energiaallikaid, me peame arvestama ka energia hinnatõusuga maailma tasandil. seetõttu on tähtis jõuda äh, kahepoolsete läbirääkimiste lõpu, eduka lõpuni, millest saavad mõlemad pooled kasu. härra volinik, palun. president, kolleegid, täna oleme me tulnud siia kokku, et arutada koostööd Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahel, nii nagu ma aru sain, soovisid osa fraktsioone edasi lükata seda, seda arutelu selleks, et jälgida, millised äh, protsessid toimuvad piirkonnas. ja see on õige, sest äh, mõni aeg tagasi ei oleks keegi osanud arvata, mis hakkab juhtuma Pärsia lahe piirkonnas. samas oleme veendunud, et kõik riigid on äh, ähm, erisugused, me kuulasime eile ära äh, Cathy Ashtoni ettekande Tuneesia, Liibüa, Jeemeni ja, ja teiste riigiga, riikide äh, kohta ja Euroopa Liidu suhete kohta nende riikidega. täna räägime Pärsia lahe koostöönõukogust, selle nõukogu riigid riikidest osad soovivad samuti parendada oma sotsiaalmajanduslikku äh, olukorda, demokratiseerida ülikond, ühiskonda. Äh, väga oluline on äh, finantspakettidega abi anda selleks, et toetada poliitilisi reforme samuti Äh, on vaja kogu ühiskond dialoogi kaasata, kuid me oleme näinud ka äh, vägivalda iseäranis Bahreinis. me oleme jälginud olukorda, Cathy Ashton on äh, e-, öelnud, et Bahreini tänavatel on pinge tõusnud, sektantlik vägivald on suurenenud Käsi Ashton on mitu korda sõna võtnud, kutsudes üles dialoogile, mis on ainus võimalus edasiminekuks. kõike seda on tehtud äh, läbi avalike sõnavõttude ning äh, otsekontaktide ameti, äh, kaudu ametivõimudega. küsimus on selles, kuhu me jõuame kõige sellega, mida peaks Euroopa Liit tegema niisuguste sündmuste raamistikus? eile ütles Cathy Ashton, et tema eelistab kaasamist isoleerimisele ja ma jagan seda vaadet. Euroopa Liit soovib äh, rohkem kaasatust, äh, seetõttu tervitan äh, ettevõtluskontaktide edendamist. praegu on õige aeg tugevdada kontakte, mõlemapoolseid kontakte, ja samuti on õige aeg vastata positiivselt taotlustele, eh, mis esitatakse Euroopale selleks, et edendada dialoogi, kui see on suunatud reformidele. me ei tohiks eh, eh, hoiduda toetamast põhiõigusi ja vabadusi. Euroopa usub kindlalt, et reformid peavad tulema riikidest endist ja see puudutab ka Pärsia lahe koostöönõukogu riike. mina ei saa parlamendile öelda, kuidas raportisse suhtuda, kuid ma arvan, et tuleb mõelda strateegiliselt ja seetõttu on tähtsad dialoog ja kaasamine. Euroopa Liit peab olema valmis äh, täielikult toetama dialoogi ja reformiprotsesse regioonis andes poliitilist tuge, oskusteadmisi, kui on tegemist spetsiifilisemate küsimustega. selline asi saab ainult teoks siis, kui äh, Pärsia riigi, Pärsia lahe riigid ise paluvad abi. vabakaubanduslepingust rääkides mm, pean ütlema, et mina vastutan selle valdkonna eest ja ma arvan, et ähm, ilm, kui äh, luuakse õiged tingimused, koht, koha peal on Euroopa Liit valmis arutama koostöönõukoguga kaubanduslepingu tingimusi. stabiilsus on üks vajalikke eeltingimusi äh, valitsustevaheliste ning kodanikevaheliste ting-, äh, kontaktide edendamiseks. suur tänu teile tänase tähelepanu eest, suur tänu raportöörile, tuleme selle teema juurde kindlasti tagasi. suur tänu, härra volinik härra Vodesi raportit hääletatakse homme kell üksteist kolmkümmend. nüüd pean ütlema, et rahandus- ja majanduskomisjon on meile esitanud ühe veaparanduse. see puudutab meie vastu võetud tekste ja see on esitatud meie täiskogul leheküljel.